päevakorrapunktis tegeleme me innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamisega Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tulevikku silmas pidades ning annan sõna kõigepealt raportöörile, kelleks on härra Huidemaa, teil on neli minutit. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, me räägime siin kogu aeg probleemidest, aga tegelikult on probleemide põhjustajaks tihti poliitika ise. meil on siin väga palju erinevaid võimalusi põllumajanduses ja talunikud tahavad neid kasutada. meie peaksime ka neid võimalusi pakkuma ja nende võimalustega tegelema ja minu raportis kirjutan ma ka sellest. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on väga palju panustanud sellesse raportisse. kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse kaotamine antibiootikumide vastane resistentsus ja ka ülejäänud probleemid, mis nõuavad meilt uusi lahendusi, tegemist on suurte probleemidega. talunikud saavad äh, nende probleemidega hakkama, meie muidugi peaksime kasutama siin äh, teadusuuringuid ja äh, kogemusi selleks, et olukorda parandada. ma olen väga uhke selle üle, sellepärast et siiamaani arvestatakse, et põllumajandus on midagi vanamoodsat, see nii tegelikult enam ei ole meil siin on näiteks äh, droonid, mida kasutatakse, äh, kanalisatsioonivett on võimalik ka väetistena kasutada, lihtsalt seda kõike tuleb hakata tegelema. mina leian, et minu ülesandeks on talunikke äh, aidata praegusel hetkel räägitakse väga palju sellest, kuidas muuta sektorit tõhusamaks ja raha säästa. seda on võimalik teha ainult siis, kui talunikud saavad oma tootmist kaasajastada, seda ma räägin ka oma raportis, meil on vaja innovatsioonile ja ettevõtlusele rohkem ruumi leida. siiamaani pole põllumajandussektori potentsiaale piisavalt ära kasutatud, siin on liiga palju seadusloomelisi tõkkeid. talunikud ja aiapidajad oskavad ja saavad palju rohkem, kui neil on praegu võimalik teha. me peame andma rohkem mänguruumi talunikele, me ei tohi neid takistada mitte keegi ei tunne oma ettevõtet paremini kui talunik või aiapidaja ise. sellepärast nad peaksid ka mõtlema selle peale, kuidas kõige paremini soovitavaid eesmärke saavutada. me peame neile andma ka ruumi selleks, et nad saaksid katsetada uute tehnoloogiliste lahendustega, me ei saa siin lihtsalt panna äh, paika kuskil kontoris neid äh, äh, eesmärge paika, vaid seda peaksid tegema inimesed, kes igapäevaselt loomade ja taimedega tegelevad. me peame hoolitsema selle eest, et me saaksime kohandada ka ähm, olukorda vastavalt erinevatele projektidele. põllumajandusel on võimalus ettevõtlust ja ka üleüldiselt majandust toetada, digitaalset tehnoloogiat edasi arendada, ringmajandusest osa olla. me peame võitlema erinevate sektorite ellujäämise eest me peame hoolitsema selle eest, et tooted oleksid jätkusuutlikud, et äh, tarbijad saaksid seda, mida nad vajavad ja talunikud saaksid äh, toota seda, mida vaja. me peaksime mõtlema ka selle peale, et CO kahte on võimalik pinnasest siduda. me praegusel hetkel oleme tihti liiga arglikud, kuigi peaks juba ammu tegutsema, mitte ainult poliitikud ei peaks tegutsema, vaid ka äh, talunikud ja minu raportis tuuakse välja väga palju erinevaid võimalusi. ma loodan, et homme kolleegid toetavad mind, kui ma teen üleskutse, et et põllumajanduspoliitika keskmes peab tulevikus olema talunik. talunikel peab olema piisavalt mänguruumi selleks, et leida lahendusi, neil on ka piisavalt kogemusi, me peame lihtsalt seda tunnistama, aitäh. aitäh. vaba mikrofoni voorus on palunud sõna seitse inimest, kõigile on aega anda kõneaega. kõigepealt äh, proua Petri proua president, ÜPP jätkuv rakendamine ja kvaliteetse toidu tootmine tarbijatele, ka innovatsioonist põllumajanduses, tehnoloogiline innovatsioon on vajalik, aga ära ei tohi unustada ka innovatsiooni rahastamissüsteemis, see kõik on oluline selleks, et tagada toiduga varustatus Euroopas. suur tänu raportöörile selle eest, et, et te võtsite vastu eh, minu muudatusettepanekut, kus rõhutatakse VKE-de rolli, eh, kes annavad olulise panuse maapiirkondade jätkusuutlikkusse ning eh, loodusliku ning kultuuripärandi kaitsesse Eh, põllumajandustootmine, mida me näeme muudel mandritel, on erinev, Euroopas keskendutakse tarbijale ja, ja sellega me anname oma toodetele lisandväärtuse juurde maailmaturul. Eh, põllumajandustootjate ja tarbijate vahelised suhted peavad eh, säilima. aitäh, härra Serena Santos, palun! aitäh! innovatsioon põllumajanduses nõuab raha, on tähtis arengu jaoks ja areng on talunike jaoks tähtis lahenduste leidmisel. meil on vaja novaatorlikke lahendusi, nagu näiteks need täppispõllumajandusmeetmed, mis on tõesti kõikide põllumajandusettevõtete huvides. meil on vaja hoolitseda ka finantsvahendite olemasolu eest, selleks et ka väikesed põllumajandusettevõtted saaksid innovatiivset tehnoloogiat sisse viia näiteks just sellistes piirkondades, mis asuvad Euroopa Liidu äärealadel, kus põllumajandus on väga tähtis ka töökohtade pärast. teiseks tuleb arvestada ka kliimamuutustega, just sellepärast tuleb väga tõhusalt kasutada maavarasid ja ressursse ja jällegi meil on vaja siin innova-, innovaatilisi lahendusi talunikud peaksid tulevikus olema meie tähelepanu keskmes. Nemad peaksid olema meie põhiliseks partneriks nende muudatuste elluviimisel, aitäh!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 ei tohi alluda suurtootjate lobile ja ohustada tervist. see toob vaid hävingut miljonitele põllumajandustootjatele Euroopas, kes on väga palju vaeva näinud selleks, et oma to-, tootmine ümber korraldada. Nende pärandit Euroopas tuleb kaitsta ja seetõttu me ei saa TTIP-i toetada Euroopa mudeliks on väiketootmine ja see on äh, täiesti vastupidine sellele, mida soovivad näha suured hargmaised ettevõtted USA-s ja Euroopas. Euroopa äh, tootmismustri lõhkumine oleks meie kõigi jaoks suur katastroof. kolleeg Selimovitš, palun. Thank you aitäh. innovatsioon on kõige olulisem prioriteet selleks, et toime tulla põllumajandustootmise väljakutsetega, kliimamuutused, rahvastiku suurenemine ja nii edasi. me tõesti peame toetama innovatsiooni põllumajanduses selleks, et suurendada sektori jätkusuutlikkust ja produktiivsust põllumajandustootjad peavad tulevikus tootma rohkem vähemaga, siiski uue eh, põllumajandustehnoloogia kasutuselevõtt on senini olnud eh, vaevaline. see väljakutse, volinik, meie ees on ju selles, et me peaksime toetama teadmussiiret, et teadmised jõuaksid teadlaste eh, põllumajandustootjateni tuleb ajakohastada seadusandlust ning luua uued rahastamisvõimalused põllumajandustootjate toetamiseks. kallid kolleegid, enamus eh, tänastest eh, taludest eh, erinevad suuresti viiekümnendate taludest. aitäh, härra Sebastia, palun señora presidenta hablamos de algo tan importante. palju tänu, austatud president. täna me räägime innovatsioonist, mis on elutähtis. see on üks järjekordne katse, mitte viimane kaitse, aitamaks põllumajandussektorit kriisi ajal. oleme vaadanud Euroopa Komisjoni suunas, et nemad töötaksid välja poliitika, et põllumajandussektor saaks uuesti õitseda Mm, säästlikkus ja innovatsioon ei ole meie nii-öelda põhivaenlased, me peame eh, nii-öelda üle saama sõltuvusest eh, kemikaalide kasutamise vastu põllumajanduses, meil on vaja säästvat põllumajandust, eh, mis ei pöördu tagasi minevikku. meil on vaja suunatud teadusuuringuid, säästlikku põllumajandust kui kindlat ja kestvat osa meie elus. see on ju osa kogu sellest, kõigest sellest, mida loodus meile pakub. aitäh! härra Saani, palun! aitäh, proua president! nõustun sellega, et eh, innovatiivsed tehnoloogiad äh, põllumajanduses on väga olulised ja meil on äh, õigeaegset äh, teavet äh, vaja komisjonilt selleks, et avalikkus ei, avalik arvamus ei pöörduks ähm, komisjoni ettepanekute vastu, tuleb luua paremad, tugevamad seosed teadlaste ja tootjate vahel näiteks eh, meil toimus eh, glüfosaadi arutelu parlamendis, arutasime seda, kuidas glüfosaati asendada. Mm, maailm pidevalt muutub ja inimestel on teavet üha rohkem vaja ning ka komisjon peaks rohkem tähelepanu pöörama eh, innovatsioonile, et innovatsioon tõesti jõuaks põllumajandustootjateni härra Caputa, palun. E aitäh. innovatiivne ja tõhus põllumajandus on ääretult vajalik selleks, et meie põllumajandus jääks säästvaks. tänapäevane põllumajandus ei ole seotud ainult, mitte ainult äh, tootmisega, vaid ka multifunktsionaalsusega. talud pakuvad turismivõimalusi näiteks ja e, kindlasti IKT võimalused peavad jõudma põllumajandustootjateni, et andmeid oleks võimalik e, e, seirata, kaugseiret tuleks kasutada ja täppispõllumajanduse võimalusi ära kasutada selleks, et meie tootmissüsteem oleks parema kontrolli all, saavutamaks suurim võimalik tootlikkus mina olen suur nii-öelda tehnoloogiasõber Eh, kuna tehnoloogia, uue tehnoloogia kasutusele võtmine muudaks eh, põllumajanduses töötamise atraktiivseks eh, just noorte jaoks. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja annan sõna volinikule, palun, härra volinik. aitäh, proua president, tahaksin tänada raportööri härra Hoidemaad raporti eest Eh, mis on suunatud eh, innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamisele Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks. Eh, kindlasti tuleb innovatsiooni toetada põllumajanduses, idee, mida ma tugevalt toetan ja kogu see sektor peab äh, rohkem suunama oma pilgu innovatsioonile. miks see nii oluline on? innovatsioon võimaldab äh, sektoril töötada välja uusi tooteid, uusi tootmismeetodeid ning toime tulla kliimamuutuste väljakutsetega ja muude väljakutsetega ühiskonnas, mm, keskkonnaküsimustega, mm, suureneva konkurentsiga maailmas, me kõik teame, et tuleb tagada toiduga varistat-, varustatus, tuleb äh, tagada säästev äh, tootmine. erahoidjamaa on äh, toonud välja väga olulisi mõtteid ja ettepanekuid. komisjon kindlasti võtab arvesse kõike seda, kas või seda, mis puudutab IKT kasutuselevõttu, äh, integreeritud kahjuritõrjet, antibiootikumide resistentsuse tekkimise vältimise küsimusi tihtipeale kohalikud probleemid vajavad kohalikke lahendusi ja, ja tihtipeale eh, komisjon ei peaks eh, sekkuma, vaid eh, tihtipeale leiavad lahendused kohalikud kogukonnad, liikmesriigid. nõustun sellega, et innovatsioon on eeltingimus, et põllumajandussektor saaks areneda Ehm, ja kõik see nõuab eh, kogu sellist poliitikate kogum, kogumit, põllumajanduspoliitikat, ehm, teadusuuringute poliitikat, eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend mängib siin ol-, olulist rolli, mis pöörab tähelepanu nii põllumajandusele kui eh, metsandusele, see aitab kaasa ka sellele, et ühiskonna probleemid leiavad lahenduse, nagu toiduga varustatus, säästev metsandus, biomajandus, eh, eh, merepoliitika. nii et eh, Horisont kaks tuhat kahekümne poliitikate raames on juba arvesse võetud kõiki neid väljakutseid, mis vajavad lahendusi. aastatel kaks tuhat kuusteist, seitseteist näete, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on, on kõige suurem teadusuuringute toetusprojekt üldse ja kuus koma seitse miljardit läheb äh, nii-öelda ühiskondlike väljakutsete lahendamisele, mis on suunatud ka äh, põllumajandussektorile. Äh, põllumajandussektori kogu eelarve seitsme aasta jooksul on üks koma viis miljardit eurot Horisont kaks tuhat kahekümnest. mitmed tegevused on juba programmeeritud kuni aastani kaks tuhat seitseteist see hõlmab põllumajandus seitsekümmend üks erinevat teemat, mis saavad rahastuse ja oodatan saja kaheteistkümne projekti ehm, rahastamist, kakskümmend kaks ehm, käivitusid möödunud kuul ning ülejäänud aastatel ehm, pannakse plaanid paika septembriks kaks tuhat seitseteist ning toetame innovat-, innovatsiooni jõudmist eh, tootmisesse ning eh, toetame ka katseprojektide läbiviimist liikmesriikides. Eh, raportis tuuakse välja see, et maaelu arenguprogrammide rakendamine on olnud mm, killustatud, samas meil, üheks meie aluspõhimõtteks on lähimuspõhimõte ja tuleb leida need projektid, mis just koha peal on kõige olulisemad, siin ei saa välja töötada ühesugust lahendust, mis kõigile ühtemoodi sobib. loomulikult on alati võimalik äh, poliitikat paremaks muuta, seda me ka teeme. E, eelmisel nädalal e, toimus äh, põllumajandusministrite nõukogu ja, ja e, külastati ka Einhofeni messi, mis oli suunatud äh, säästvale toidutootmisele ja tarbimisele, kus tutvustati väga huvitavaid innovaatilisi võimalusi, mida toidutootjad saavad kasutada. nii et need teemad, mille te tõstatasite siin, see, et tehnoloogia tuleb välja töötada ja et see jõuaks põllumajandustootjateni, on tõesti väga oluline, nii et need teemad, mille täna tõstatasid, on olulised ja aitäh teile raporti eest!